kui need, kes äh, säästsid, äh, peaksid nüüd ka kriisi lahendama, kuid ka liigne säästmine ei ole lahenduseks. on täiesti selge, et kõik maksumaksjad, äh, kõnelejad katkestatakse oh,. härra Petro Luhan, palun. suur tänu.